Buongiorno. Buongiorno. tere päevast. palun asugem oma kohtadele. Vorrei ricordarvi che tuletaksin meelde et saal kolm C viiskümmend Spaki hoones on ühendatud täiskogu saaliga selleks, et need parlamendisaadikud, kes ei leia täiskogu saalis kohta, võiksid osaleda täieõiguslikult meie töös ja et me saaksime tagada piisava sotsiaalse distantsi. saadikud, kelle nimi on sõnavõtjate nimekirjas, neid me palume täiskogu saalis kohad sisse võtta kohal, mis neile on määratud, sellel on ka kaart nende nimega. Need saadikud, kes nimekirjas ei ole, suunatakse saali korrapidajate poolt teistele kohtadele. teavitan teid, et äh, kohalviibijate register äh, on ühendatud mõlema saali vahel ja tuletaksin teile meelde, et äh, näomaski kandmine on kohustuslik, kuid need kõnelejad, kes eelistavad sõna võtta ilma maskita, võivad seda teha oma sõnavõtu ajaks maski ära võtta. tänane erakorraline istungjärk on avatud, istungjärk katkes viieteistkümnendal mail kaks tuhat kakskümmend, kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda, viieteistkümnenda mai istungite protokollid on kinnitatud, laiali saadetud, kas selle kohta on märkusi? kui märkusi ei ole, siis äh, protokoll on kinnitatud. mõned teadaanded, ECR-i fraktsioon on teatanud mulle oma otsusest, mis puudutab ühe delegatsiooni koosseisu, see otsus tuuakse ära tänase istungi protokollis ja jõustub tänase teande kuupäevast teavitan täiskogu, et vastavalt parlamendi kodukorra artikli seitsekümmend üheksa allkirjastasin koos nõukogu eesistujaga seitse õigusakti, mis on kinnitatud seadusandliku tavamenetluse raames. nimetatud õigusaktide nimed tuuakse ära käesoleva istungi protokollis. Läheme nüüd päevakorra juurde. päevakorra lõplik projekt, mis kinnitati esimeste konverentsil üheksateistkümnendal mail vastavalt artikle sada viiskümmend seitse on äh, edastatud. ma ei ole saanud äh, muudatusettepanekuid päevakorra projektile. seega päevakord on sellega kinnitatud ja töökava kinnitatud. päevakorras on meil nõukogu ja komisjoni avaldused teemal Euroopa Liidu majanduse taastamise pakett tuletan meelde lugupeetud parlamendiliikmetele, et ei ole ette nähtud vaba mikrofoni, ei ole ka sinise kaardi küsimusi. soovin tervitada president von der Leyenit, kes viibib täna meie seas koos volinike kolleegiumiga. tänan teid tulemast. sõna saab minister Bunjatš nõukogu nimel president, honorable members. president, austatud saadikud, aitäh, et olete andnud mulle võimaluse öelda mõned sõnad äh, Euroopa Liidu taastumispaketi kohta, mille Euroopa Komisjon täna esitles. tegu on väga uue dokumendiga ning delegatsioonid uurivad seda praegu, kui meie kohtume. seega te mõistate, et mul ei ole võimalik vastata ettepanekute sisuliste küsimuste kohta, selle jaoks tulevad edasi võimalused. praegu sooviksin äh, meenutada delegatsioonidele seda, kuidas äh, komisjon kavatseb tööga edasi liikuda. esmalt alustan ootustega. aprilli lõpus leppisid riigipead kokku, äh, et nad loovad taastumisfondi, mida on vaja kiiresti. Nad ootavad, et see fond äh, pakub äh, piisavalt vahendeid, on suunatud vajalikele sektoritele ning on suunatud nendele geograafilistele piirkondadele, mida kriis on kõige rohkem mõjutanud komisjon pidi analüüsima konkreetseid vajadusi ning koostama kiiresti ettepaneku, mis vastab nendele äh, väljakutsetele, mis meie ees seisavad. komisjon pidi selgitama seost ka mitmeaastase finantsraamistikuga, mida tuleks kohandada vastavalt praegusele kriisile ning selle tagajärgedele. vastuseks nendele ülesannetele koostas komisjon kõikehõlmava paketi äh, valdkondade üleste ettepanekutega, mida täna tutvustati suunised olid selged. delegatsioonid hindavad paketti ning töö üksikasjadega algab praegu. kuidas eesistuja kavatseb tööd korraldada, siin on märksõnaks kiireloomulisus. eelmisel kuul rõhutasid riigipead oma pühendumust jõuda ühtsele kokkuleppele niipea kui võimalik. me kõik teame, et aeg hakkab otsa saama ning me peame liikuma edasi nii kiiresti kui võimalik. meie majandused vajavad seda ning meie kodanikud ootavad seda seega on eesistuja vastutus liikuda tööga edasi äh, komisjoni ettepaneku kallal ning seda teha viivitusteta. Euroopa asjade ministrid korraldasid kohtumise, mis puudutas Euroopa Liidu majanduslikku ja sotsiaalset taastumist. see sisaldas ka arutelusid taastumisvahendite ning kohandatud mitmeaastase finantsraamistiku teemal. lisaks äh, lisasime Coreperi päevakorda ka teema, Äh, et arutada seda äh, paketti kohe pärast paketi tutvustamist täna. lisaks on meil vaja tehnilist tööd selleks, et mõista seda ettepanekut enne, kui ministrid saavad pidada äh, sisulisi arutelusid. seetõttu tegutseb nõukogu igal tasandil, seda nii füüsiliselt kui ka tehnoloogia abiga. me pöörame kindlasti suurt tähelepanu parlamendi arvamustele me vaatasime hoolikalt üle teie viimasel täiskogul vastu võetud resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku omavahendite ning taastumiskava kohta. me loodame jätkuvale koostööle nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel, mis on ülioluline osa protsessist, olgu see siis kas sektorite või valdkondade ülesel tasandil tahaksin teile meenutada, et lisaks MFF-i kokkuleppele on veel hulk erinevaid läbirääkimisi. programmid, mis muudavad Euroopa Liidu toetuse tegevuseks kohapeal, ka seal on aeg väga oluline märksõna. me peame tegema nii palju edusamme kui võimalik sektoriaalsel tasandil. meil on vaja ära kasutada parimal võimalikul viisil kõike seda, mis meil on praegu kättesaadav. me võlgneme programmide tuleviku kasusaajatele, õpilastele, väikestele ettevõtetele, kes vajavad meie toetust selleks, et oma projektid käivitada. ka see aitab kaasa meie majanduse taastumisele, meie piirkondade ja linnade taastumisele. ootame väga teiega koostööd selleks, et nendele ootustele vastata. suur aitäh teile tähelepanu eest! Grazie, grazie! suur tänu, proua minister, järgmisena saab sõjapresident von der Leyen. suur tänu, lugupeetud president. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmed. Euroopa hõlmab põlvkondade ajalugu ja iga põlvkond kujutab omaenda ajaloo. meie Euroopa Liidu asutajate põlvkonna jaoks oli eesmärgiks ajaloost tulenevalt kestva rahu ülesehitamine ajal, mil neid ümbritses ainult hävitustöö ja valu Neile, neile järgnevate põlvkondade jaoks oli oluline jõukus, vabadus, püüdlused nende poole. Nad valisid meie ühtse turu, ühise ülesehitamise ja ühisraha. ja seejärel oli ülesandeks meie Euroopa pere koondada, aidata meie õdesid ja vendi, tervitades meie õdesid ja vendi siin Euroopa Liidu südames. kõik need põlvkonnad, kõik need edulood lähtusid nende tegevusest, kes võitlesid enne meid, töötasid enne meid ja kes ja on aluseks nendele, kes tegutsevad edasi. me võime valida, kas tegutseda üksi või ühiselt suurte ambitsioonidega ja samas suunas. sel olulisel ajahetkel, nagu äh, varemgi olulistel ajahetkedel, oleme langetanud otsuse tegutseda ühiselt. Euroopa on alati võtnud äh, kõige julgemaid meetmeid ühiselt ja seetõttu oleme saanud üles ehitada rahul tugineva liidu, jõukuse liidu, mille sarnast varem maailmas ei olnud austatud Euroopa Parlamendi liikmed. täna seisame silmitsi ajalooliselt otsustava olukorraga. see viirus oli nii väike, et see oli silmaga nähtamatu, aga nüüd on selle tulemusena tekkinud nii suur majanduskriis, et mitte keegi ei saa sellest mööda vaadata meie ainulaadne majandusmudel äh, ja liidu mudel, mida oleme ehitanud seitsekümmend aastat, on äh, suuremate probleemidega silmitsi kui kunagi varem oma ajaloo jooksul. meie ühiselt üles ehitatud saavutused on sattunud ohtu, asjad, mida me peame enesestmõistetavaks, on nüüd sattunud küsimärgi alla. meie ühtne turg peab taastuma mängureeglid tuleb jällegi võrdseks muuta ja meie neli vabadust tuleb taastada täielikult. kriisil on väga suured äh, kõrvalmõjud kõikides meie riikides. ja mitte ühtegi nendest probleemidest ei saa riikid, ükski riik üksinda lahendada. pankrotti läinud ettevõte ühes liikmesriigis on varustusahela osaks teise liikmesriigi ettevõttele. ühe Euroopa osa kannatav majandus nõrgendab majandust ka teises Euroopa Liidu osas. see puudutab meid kõiki ning äh, see kriis on suurem kui ükskõik kes meist ning äh, nüüd on aeg Euroopa mängu tuua. majanduslikud maksuolukorrad on äh, ohus kogu Euroopa Liidus, lõhed erinevused suurenevad. tekivad mitmed äh, suveräänsusega seotud küsimused, äh, koorma jaotamisega seotud küsimused, äh, kus tuleb leida tasakaal. ja taaskord seisame silmitsi valikuga. kas kõik võitleme üksi, jätame riigid, piirkonnad, rahva maha ja lepime sellega, et meie liidus mõnedel on ja mõnedel ei ole. või langetame otsuse, et tegutseme koos, astume suure sammu edasi, sillutame tee meie rahvale ühiselt, meie tulevastele põlvkondadele ühiselt ja minu jaoks ei ole see raske valik. mina tahan, et me võtaksime astuksime uue julge sammu, teeksime seda koos. meil on ainulaadne võimalus Euroopas investeerida ühiselt majanduse taastamisse ning ühisesse tulevikku meie liidus ettevõtted, inimesed sõltuvad üksteisest, toetuvad teineteisele, ühtekuuluvus, järjepidevus, investeeringud on head meie kõigi jaoks Euroopa Liidus. meie Euroopa Liidus me teame, et kõige julgemad meetmed on tulemiku jaoks kõige turvalisemad. ja sellepärast teeb komisjon teile ettepaneku uue taastuse vahendi kohta järgmise põlvkonna Euroopa Liit, see hõlmab seitsesaja viitekümmet miljardit eurot. ja see lisandub meie ülevaadatud Euroopa Liidu eelarvele, mis hõlmab ühte koma kolme triljonit. järgmise põlvkonna Euroopa Liit, Next Generation EU, kokku on üks koma kaheksa kakskümmend viis triljonit eurot praeguse eelarvega, ettepanekuga. see lisandub viiesaja neljakümne eurolisele turvavõrgule, milles Euroopa Parlament ning nõukogu juba kokku leppisid. ja meie majanduse taastamise pingutused seega hõlmavad kokku kahte koma nelja triljonit eurot ma selgitan teile, kuidas see järgmise põlvkonna Euroopa Liidu ettepanek toimib. raha koondatakse ajutiselt äh, omavahendite lävendit äh, muutes, võimaldatakse suure krediidireitinguga äh, institutsioonidel finantsturul raha laenata. see on kiireloomuline meede erakorraline meede, kuna meil on kiireloomuliselt lahendamist vajav erakorraline kriis. me investeerime äh, oma sotsiaalse ühiskondliku kanga taastamisse, oma ühtse turu taastamisse, maksebilansside taas, tasakaalustamisse. me teeme seda sellepärast, et me peame kiiresti tegutsema ja samal ajal, kui me kiiresti tegutseme selleks, et meie tulevik oleks keskkonnasõbralik ja digitaalne, vastupidav tulevik, järgmise põlvkonna Euroopa. järgmine põlvkond on ülemaailmselt ühenduses ning tunneb vastutust meie planeedi, meie maa, maa eest järgmisel põlvkonnal äh, on selged ettekujutused sellest, kuidas nad inimväärikust kaitsevad, õigusriigi põhimõtet kaitsevad, nad on valmis va-, valitsusi vastutusele võtma kliimamuutuse vastases võitluses, keskkonna päästmisega seoses. Nende püüdlused on idealistlikud ning nad usuvad, et Euroopa Liit peab püüdlema parema poole nii et lisaks sellele, et me peame näitama üles solidaarsust praeguses kriisis, tahaksin teha ettepaneku homsele suunatud põlvkondade paketi kohta. jah, selle kriisi mõju tähendab seda, et peame investeerima varem, rohkem kui kunagi varem aga teeme seda me teeme seda ja teeme seda nii, et Euroopa järgmised põlvkonnad saavad lõigata meie tänase töö vilju ja teevad seda homme. meie investeeringud ei säilita mitte ainult viimase seitsmekümne aasta saavutusi, vaid tagavad seda, et meie liit on kliima osas neutraalne, digitaalne, sotsiaalne ning maailma areenil tähtis tegija ka tulevikus. selleks, et see kõik teoks saaks, siis äh, järgmise põlvkonna Euroopa Liit suunab oma finantsvahendid meie ühistesse prioriteetidesse läbi Euroopa programmide. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, minu jaoks on alati tähtis see, et Euroopa Parlamendil oleks õigus sõna sekka öelda Euroopa Liitu puudutavate oluliste otsuste puhul. minu ettepanek investeerida need fondid programmide kaudu meie Euroopa Liidu eelarvest aitab meil just nimelt seda saavutada järgmise põlvkonna Euroopa Liidu ettepanek aitab meie ühtset turgu taastada, uuesti üles ehitada seda ühtset turgu, mis on olnud meie jõukuse innovatsiooni allikaks. kõik liikmesriigid peavad investeerima tehnoloogiasse, mis annavad hoogu läbi innovatsiooni ja keskkonnasõbralikkuse meie majanduse taastumisse. järgmise põlvkonna Euroopa Liidu ettepanek tugevdab Euroopa rohelist kokkulepet äh, Horisont kahte tuhande kahtekümmend äh, ning investeeritakse olulistesse infrastruktuuridesse, taristutesse nagu 5G ja elamualgatused. me tahame tagada kliimaneutraalse majanduse, aga see teha seda nii, et mitte keegi ei jää maha. järgmise põlvkonna Euroopa Liidu ettepanekus äh, on õiglase ülemineku fondi vahendid äh, mitmekordistatud. mitte ükski liikmesriik ei pea langetama valikut kriisimeetmete ning inimestesse investeerimise vahel ja seepärast järgmise põlvkonna Euroopa Liidus on antud rohkem vahendeid Erasmusele ja noorte tööhõive toetuse vahendile. me tahame kanda hoolt selle eest, et inimestel on olemas oskused ja vajalik haridus selleks, et kiiresti muutuva maailmaga sammu pidada järgmise põlvkonna Euroopa Liit aitab neid äh, tugevaid ettevõtteid, kes on langetanud õiged otsused äh, ning on investeerinud aastakümneid, kuid on sattunud nüüd ohtu, sellepärast et äh, teiste liikmesriikide konkurentidel on paremad võimalused pääseda juurde kas erakapitalile või riiklikule kapitale, et investeerida. me kavatseme investeerida olulistesse äh, sektoritesse et äh, kanda hoolt selle eest, et Euroopa Liit näiteks tehisintellekti valdkonnas äh, täppis äh, põllumajanduse ning rohelise tehnika arengu valdkonnas oleks teistega samasuguses, samasugusel positsioonil. Need investeeringud on investeeringud meie ühistesse varadesse ning nende investeeringutega näeme selgelt, mis mida tähendab äh, Euroopa Liidus äh, olemine, millist kasu see meile toob. komisjon koondab seitsesada viiskümmend miljardit eurot järgmise põlvkonna Euroopa Liidu jaoks ja sellest viissada miljardit jagatakse toetustena ja kakssada viiskümmend miljardit laenudena, mis äh, edastatakse liikmesriikidele. lugupeetud daamid ja härrad ma ütlen selgelt, need toetused on äh, meie ühiseks investeeringuks meie ühisesse tulevikku. Liik-, nendel investeeringutel ei ole midagi pistmist varasemate liikmesriikide võlgadega, kõik need vahendid tulevad läbi Euroopa Liidu eelarve ning seetõttu on äh, liikmesriigi makstavad summad väikesed. Need on mõeldud investeeringuteks meie prioriteetidesse, ühtse turu tugevdamisse, digitaliseerimisse, Euroopa rohelisse kokkuleppesse, vastupidavusse ja nii edasi ja nii edasi. Euroopa Liidu eelarve on alati olnud äh, eelarve, mis hõlmab toetusi. siin ei ole mitte midagi uut, meil on siin toetused, mis on mõeldud erinevateks sihtotstarbelisteks investeeringuteks, näiteks ühtekuuluvuse suurendamiseks, samuti toetused ühtekuuluvuse parandamiseks sotsiaalvaldkonnas, majanduse valdkonnas ja nii edasi. ja see, et minevikus on olnud meie tegevus selles vallas edukas, peaks andma julgust, et ka tulevikus läheb nii. me tahame, et kõik liikmesriigid oleksid võrdsed, kõikide liikmesriikide puhul vahendite võimalused suurenevad ja jõukus kasvab kõigi jaoks. nii et äh, kavatseme seda teha järgmise põlvkonna Euroopa Liidu algatuse kaudu ning äh, ühiselt investeerida Euroopa Liidu tulevikku. meil on üsna konkreetsed ettepanekud, kuidas seda teha. lisaks sellele komisjon kannab hoolt ka selle eest, et meil oleks äh, uued omavahendid. Need võivad olla muuhulgas näiteks ähm, süsinikdioksiidi maks või äh, ähm, kahjulike Euroopa Liidust väljaspoolt tulevate toodete maksustamine ja nii edasi, või digitaalmaksud, kust me võime saada uusi täiendavaid vahendeid, mida võime kasutada ära ühiselt. oleme valmis kõike seda kaaluma ning loodame teie toetusele. Meine Damen und Herren Abgeordnete. lugupeetud daamid ja härrad. on viimane aeg langetada õiged otsused need, kes täna tahavad loobuda nendest ambitsioonikatest investeeringutest, ütleksin ma, et kui me ei investeeri, siis me peame selle eest veel palju maksma tulevikus me peame praegu investeerima oma tulevikku ning selgelt paika panema selle, kuidas me saame tulevikus kriisiolukordadest, nagu tänane kriisiolukord, välja tulla ilma et see jätaks meile tohutu võlakoorma. nii et jätkem eelarvamused kõrvale ning selle asemel vaadakem, mida me saame saavutada ühiselt, ühise eesmärgi poole liikudes kuidas me saame ühiselt sellest kriisist välja tulla, loomulikult me, me kõik oleme suure surve all, aga Euroopal ees on ka suur võimalus ning äh, me peame kandma vastutust ning langetama õiged otsused selles raskes olukorras. meie praegu sillutame tee keskkonnasõbraliku digita-, digitaalse, vastupidavama ja sotsiaalsema Euroopa jaoks. seitsekümmend aastat tagasi meie Euroopa Liidu asutajad astusid esimesi samme eh, jõukuse, rahu Euroopa suunas Nemad algatasid selle liikumise. nüüd on jõudnud kätte päev, kus me peame uue peatüki kirjutama sellesse ajalooõpikusse ning äh, astuma julge sammu säästliku, kestliku Euroopa Liidu suunas. me oleme selle võlg, seda võlgu meie järgnevatele põlvkondadele. elagu Euroopa! Eh, Maria, tale suur tänu, suur tänu, komisjoni president. enne kui kuulame ära fraktsioonide esimehed, sooviksin ma, et nendel parlamendisaadikutel, kellel korrapidajad palusid saalist lahkuda, turvakaalutlustel palun täitke seda nõuet. kohale kolmkümmend kuus kolleeg te ei saa jääda, teile juba öeldi kaks korda, palun olge nii lahke ja täitke neid nõudmisi. nüüd Manfred Weber saab esimesena sõna. härra president, proua president, daamid ja härrad, head kolleegid. solidaarsus on tagasi. Euroopa solidaarsus on tagasi. Robert Schumani vaimsus on tagasi Itaalia tänavatel miljonid inimesed Euroopa Liidus on endiselt mures, nad kardavad oma tuleviku ja perede pärast. Euroopa on täna andmas tugevat vastust, te ei ole üksi. koos võtame ette selle väljakutse ning lahendame selle solidaarsusega. me avame uue peatüki Euroopa Liidu jaoks. head kolleegid, seda on nimetatud ka Hamiltoni hetkeks EPP fraktsiooni poliitikuna see mulle ei meeldi. sest ma ei tahaks näha, et Euroopa Liidu aluseks on äh, võlguvõtmine. kuid pidades meeles seda, et meil on majanduskriisi, suurim majanduskriis pärast teist maailmasõja, siis me ei näe muud alternatiivi, kui praegust investeerind-, investeerida ning anda meie majandusele uus tõuge suurim küsimus pole meie jaoks see, kui palju raha kulutatakse, see ei ole esmatähtis. kõige olulisem küsimus on see, mille jaoks see raha on. ning üks meie põhimõtetest on nüüd selles ettepanekus tagatud. me tagame, et me ei suuna uut raha vanade probleemide säilitamisse, me suuname uue raha uutesse lahendustesse, meie mandri uue, uude algusesse meie jaoks on oluline olnud nendes läbirääkimistes ka demokraatlikud protsessid. suur tänu ka komisjonile äh, selge vastuse eest, nüüd peame pöörduma nõukogu poole ning saama selge vastuse. põhimõte, et raha ei tohi kulutada Euroopa tasandil ilma Euroopa Parlamendi heakskiiduta, peab olema ka nõukogu poolt kinnitatud ettepanek on nüüd meie ees ning kolleegid, me peame endiselt argumenteerima, me peame veenma kahtkümmet seitset riiki, kes peavad toetama seda ideed. on näha, et meil on, meie fraktsioonis on sotsialistlikud, liberalistlikud valitsused ning isegi rohelised on seekord osa probleemist, sellepärast et nad on Austrias äh, võimul ning tore näha, et meil kõigil on ees sama probleem, me peame veenma teisi toetada, toetama seda üldist plaani. ning enne kui ma jätkan, siis teen selgeks kolm põhilist argumenti. Teie ettevõtted ei saa olla edukad ilma eduka ühtse turuta, seega on meie huvides muuta kogu Euroopa edukaks teiseks me näeme, et üldine majanduslik võim on ümber jaotumas ning äh, me ei taha näha seda, et Hiina oleks äh, võitja ja Euroopa kaotaja. kahe tuhande kaheksast, kaheksandast kuni kahe tuhande kümnendast aastast me nägime kadunud põlvkonna nähtust ning praegu seisame silmitsi taas kord kadunud põlvkonna ohuga. ja need on head argumendid äh, meie kaaslaste veenmiseks. solidaarsus käib alati käsikäes vastutustundega. Need on ühe mündi kaks külge meie jaoks siin EPP-s. pidades seda meeles, tahaksin teile öelda, et kui me läheme nüüd raha laenama, siis me peame olema selged, esitama selge ning ausa idee sellest, kuidas seda tagasi maksta. meenutades märtsikuu arutelusid MFF-i teemal, kus nõukogu üritas jõuda arusaamale tänase MFF-i teemal, siis ma ei usu, et see saab olema väga lihtne. olgem ausad, me peame olema selged ja see tähendab, et meil on vaja omavahendeid selleks, et maksta tagasi see võlg, mille me nüüd äh, saame. digitaalsete suurettevõtete maksustamine on minu arvates õiglane, nad peaksid maksma osa sellest võlast, mis praegu on tekkimas solidaarsuse ja vastutustunde osa on ka äh, riiklik aspekt. see on võib-olla vajadus äh, sisereformide järele, aga minu meelest, kui me palume oma naabritel olla solidaarsed, siis on ainult õiglane olla ka ise äh, paremini valmis tulevikuks. globaalses maailmas meil on endiselt vaja reforme, on veel tuhandeid põhimõtteid, näiteks õigusriigi põhimõte, laenude ja toetuste arutelu, ma arvan, et meil on selle kohta esitatud nüüd hea kompromiss. terviseprogrammi on kaasajastatud ning see on oluline signaal praeguse kriisi äh, seisukohast. ning lisaks on äh, ees seismas arutelu, mis puudutavad äh, MFF-i sidusust ning põllumajandusvaldkonda. see on oluline samm Euroopa Liidu jaoks ning Rahvapartei saab üldjoontes toetada seda komisjoni ettepanekut, aitäh! suur tänu ja nüüd esimees Garcia Perez. suur aitäh, president. proua von der Leyen üks kuu pärast seda, kui Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, olete siin meie ees tutvustamas Euroopa Komisjoni taastumiskava. pean ütlema, et tegu on ambitsioonika kavaga, see on Euroopa-meelne kava tegu on kavaga, mis on kooskõlas sellega, mida meie välja pakkusime ning suur aitäh, et olete andnud Euroopa Parlamendile selle rolli, mida parlament on väärt. me oleme nüüd võrdsetel alustel nõukoguga selleks, et tagada, et taastumisfond tõepoolest on kooskõlas MFF-i ja nende vahenditega. kindlasti meil on kollektiivne võlg ning võlakirjade väljaandmine, emiteerimine komisjoni poolt mis võimaldab äh, liikmesriikidel saada õiglast rahastust selleks, et äh, taastuda sellest kriisist. on selge, et nii mõndagi on muutunud. mõned ettepanekud, mida osad liikmesriigid ei ole toetanud, oleks äh, olnud täiesti mõeldamatud veel mõned nädalad tagasi. paljud liikmesriigid mõistavad, kui palju on kaalul. ma ütlen teile, lubage, ma ütlen teile, mis on kaalul see ei puuduta mitte ainult solidaarsust, vaid ka euro püsimajäämist ja ühtse turu püsimajäämist. küsimus on ka Euroopa projekti püsimajäämises. mõned ei ole ehk aru saanud, ja meie sellega äh, ei lepi nõukogus räägivad mõned, justkui midagi poleks üldse juhtunudki, justkui me poleks viimase paari kuu jooksul läbi teinud tohutut kriisi ja meil poleks olnud miljoneid hukkunuid. me räägime kuuekümnest miljonist töökohast, mis on ohus, justkui me poleks teadnud, et see kriis toob kaasa tohutu tagajärje kus Euroopa majandus väheneb kaheksa protsenti selle aasta jooksul ja kui see ei ole veenev argument, siis ma ei tea, mida mõned siin ootavad. nüüd on aeg äh, näidata oma mängukätt ning äh, me tahame luua poliitilise liidu, sest see on midagi enamat kui solidaarsus. ning me peame eeldama, et sellises kaootilises maailmas on vaja kaitsta Euroopa Liidu. Covid kriis on sümmeetriline kriis, millel on asümmeetrilised mõjud Euroopa Liit peab kaitsma seda sümmeetriat. vastuvõetamatu on aga öelda, et me tahame ühtset projekti, aga samal ajal laseme teistel liikmesriikidel aidata oma ettevõtteid, samas kui teised liikmesriigid ja ettevõtted jäetakse hinge vaakuma, sest et ei ole piisavalt vahendeid. me kas kõik saame hakkama või mitte keegi ei saa hakkama. Need, kes ei usu lähenemise lahendustesse, siis nad peaksid vähemasti astuma sammu tagasi ning mitte hoidma tagasi neid, kes soovivad edasi liikuda. olgem ausad, asi ei ole lihtsalt rohkema raha suunamises, vaid me peame tegema Euroopa tasandil edusamme. seetõttu peaks nõukogu muutma vajalikke menetlusprotseduure, et me saaksime vastu võtta äh, MFF-i kvalifitseeritud häälteenamuse, mitte ühehäälsusega. Euroopa-meelseid liikmesriike hoitakse pantvangis nelja liikmesriigi poolt, kes lihtsalt tahavad rahvuspõhiseid lahendusi. see näitab seda, et meil, neil on puudu solidaarsusest, see on väga lühinägelik. see on lühinägelik, sest me peame lihtsalt vaatama veidi ringi ning mõistma, et mitmekülgsus on ohus, meil on vaja ülemaailmset valitsemist, me peame tugevdama oma sotsiaalset sammast ning kaitsma neid, kes seda kõige rohkem vajavad. seetõttu mul on väga hea meel näha, et fondis on kavas ka lastegarantii meie kohustus on olla solidaarsed tulevaste põlvkondadega, me peame investeerima rohelisse digitaalsesse üleminekusse. me ei saa ohus, ohtu seada bioloogilist mitmekesisust ning äh, asetada tohutut koormat tulevaste põlvkondade õlule. seetõttu, proua von der Leyen, peate te jääma selle Euroopa poolaasta juurde. meil ei ole võimalik kehtestada tingimusi, mis kärbivad pensione, meil on vaja sotsiaalset ning majanduslikku jätkusuutlikkust. see tulevik, mida me koos ehitame, peab tuginema õigusriigi kaitsmisele ja toetamisele. daamid ja härrad, me peame võtma nüüd oma vastutuse kanda. Euroopa Parlament on institutsioon, mis soovib töötada kodanike huvides. nüüd on teie komisjoni ülesanne veenda meie sõpru nõukogus, olge kindlameelsed, ambitsioonikad ning me oleme siis teie kõrval, me võlgneme seda Euroopa Liidu tulevastele põlvkondadele. suur tänu, järgmisena esimees Tšolos, teil on. Thank you, president, dear colleagues. suur tänu, president, kolleegid tervishoiu ja majanduskriis on muutnud kõike, see on enneolematu Euroopa Liidu ajaloos. selle kriisi ulatus ja erakordsed väljakutsed eeldavad, et meil on suur ja kiire vast-, reaktsioon. me peame investeerima massiivselt oma majandusse või peame nõustuma sellega, et saame veelgi valusama hoobi. tahan selgitada, see on pakett, mis puudutab kõiki liikmesriike, kõik liikmesriigid vajavad seda, sõltumatult sellest, kui palju nad said kannatada majanduskriisi ja tervishoiukriisi tulemusena, sest siseturg on see, mis on mängus, kui siseturg nurjub, siis iga kodanik ja ettevõte Euroopa Liidus kannatab. president von der Leyeni lahendus, kus komisjon laenab turgudelt raha, on märkimisväärne. me peame seda tunnistama, üksikasjades võime vaielda, kuid ma tervitan seda lahendust üle-euroopalisele, lahendusele Euroopa probleemile see saab ka üle suurtest raskustest, mis meil on olnud kriisi ajal, kus meil tekkisid suuremad võlad mõnedele liikmesriikidele, samas oli neil riikidel vaja ka otsekoheselt eh, vaja rahasüsti oma majandusele. tänased otsused määratlevad eurooplaste tee järgmiseks kahekümneks, kolmekümneks aastaks, sest me peame investeerima massiivselt praegu Äh, selleks, et oma majandust mitte ainult käima panna, vaid kaasajastada, mõtleme tulevastele põlvkondadele ja seepärast MFF ja taastamispakett peaksid keskenduma tulevikule, mitte äh, jääma mineviku mõtete küüsi, kõigepealt peame taastama majanduse väljavaated, peame tagama uued töökohad, peame keskenduma investeeringutele meil peab olema tõeline Euroopa lisandväärtus, roheline kokkulepe ja digiagenda peaksid olema ehituskivideks, nii et me saaksime üles ehitada vastupanuvõimelise ja tugeva Euroopa majanduse. teiseks, solidaarsus on võtmesõna, territooriumite vaheliste lõhede vastu võitlemine on Euroopa Liidu ühendamise või tulevaste lõhede allikaks, seepärast peame jääma ühtseks. kolmandaks, Euroopa Liit ei ole rahamasin ta on ühine projekt, kus solidaarsusega käivad koos väärtused ning ühis, ühine nägemus, mis puudutab meie tulevikku. seepärast Renew Europe fraktsioon toetab MFF-i ainult sellisel juhul, kui õigusriik ja Euroopa väärtused on tingimuseks, mille alusel saadakse Euroopa Liidu vahendeid. me ei taha karistada inimesi, vaid neid poliitikuid, kes ei jälgi reegleid. neljandaks, kindlasti saame palju õppida sellest kriisist Äh, on palju põhjusi, äh, kus äh, saame olukorda parandada valdkondades, kus Euroopa Liit peab tegema rohkemat. seega Euroopa Liit tulevikukonverents, mis tegeleb meie ühise tulevikuga, peab saama alguse. taastumine saab olema pikk ja raske, kuid tänased otsused mõjutavad miljonite inimeste tulevikku, siseturu tulevikku ning meie Euroopa Liidu tulevikku ja seepärast Euroopa Liit peab jääma ühtseks ja võitlema kui üks mees, suur tänu. suur tänu esimees Tšolosele. ja nüüd saab sõna härra Moiten ID fraktsiooni nimel. Herr Präsident, Frau Kommissionspräsident. president, komisjoni president, kantsler Merkel ütles väga selgelt, et koroona võlakirju ei tule, eurobond võlakirju ei tule, aga nüüd meil on siis taastamise fond, mis annab toetusi viissada miljardit eurot. Euroopa Komisjon ei ole sellele mingit õiguslikku alust taganud. aga see ei tundu kedagi häirivat ja uus komisjoni president tuleb nüüd siia ja toetab seda mõttetust, ütleb, et sellest ei piisa ja ta tahab veel viissada miljardit. see on täiesti vale lähenemine, see on mõttetus, see on tohutu hind, mida peavad maksma Euroopa Liidu kodanikud. Te kulutate justkui homset päeva ei olegi, kulutate maksumaksjate raha, see näitab, et teil puudub vastutustunne või majanduslik mõtlemine sellel ei ole mingisugust mõtet kulutuste või maksude mõttes, me räägime tohututest äh, rahasummadest siinkohal. see on ka silmakirjalik, räägime solidaarsusest, mille nimel tegutseme. oleme ka näinud, et Austria, Holland, Rootsi ja Taani ei ole nõustunud selle mõttetusega. suur tänu ja siis on ainult keller, teil on sõna. Thank you very much. suur tänu. ja tõesti, me oleme Euroopas sügavas kriisis ning midagi tuleb ette võtta ja ma arvan, et tegemist on väga vastutusrikka hetkega, me mõtleme, kuidas ühiselt tegutseda, kuidas ühiselt sellest kriisist välja tulla. Euroopa Parlamendis on suurem enamus näidanud, mida me tahame, me tahame, et meil oleks tugev taastumisfond, tugev eelarve, pikaajaline eelarve ning äh, investeeringud äh, keskkonna ning äh, elurikkuse kriisi. mul on väga hea meel, et kogu Euroopa rohelised toetavad seda lähenemist, kallis äh, Manfred, roheliste taha ei saa peitu pugeda, me tegelikult toetame ja avalikult ka toetame. Austria rohelised toetavad äh, seda parlamenti, selle parlamendi seisukohta, võib-olla teie parim sõber Viinis hoopis tekitab äh, probleeme ja mul on väga hea meel näha, et olete valmis teda veenma, vähemalt püüate veenda teda, ehk siis võime seda teha isegi ühiselt ja ühiselt võime võib-olla veenda neid valitsusi ja erakondi, kellega on veel raskusi, sest seda on vaja teha. ma arvan tõesti, et komisjoni ettepanek on oluliseks sammuks edasi, meie jaoks on tervitatav see, et teie panete rohkem rõhku toetustele ja kannate hoolt selle eest, et keegi liikmesriikides ei jää kriisis teistest maha. meil on vaja kanda hoolt selle eest, et ambitsioonid mitmeaastase finantsraamistiku puhul ei oleksid madalam, ei oleks madalamad, ei jääks madalamaks, sest et meil on palju väljakutseid ees. kolleegid on maininud siin erinevaid tingimusi nende rahastute vahenditele ja ma ütleksin, et ärgem äh, tehkem samu vigu nagu minevikus, ärgem sundigem riikidele peale neid kärpemeetmeid, mis ei ole kunagi toiminud ega toimi ka tulevikus. kandkem hoolt selle eest pigem, et rahad investeeritakse hästi nendesse projektidesse, millest on pikaajaliselt kasu, mis loevad töökohti ning päästavad planeeti, millel me kõik elame. nii taastumisfond kui mitmeaastane finantsraamistik peavad meie majanduse, äh, majandust muutma ning looma võrdsust, see on olnud tõsiseks probleemiks, samuti tuleb ühistest tingimustest kinni pidada, nagu õigusriigi põhimõte ning demokraatia alustalad. mõned riik, liikmesriikide valitsused arvavad, et nad saavad üksinda hakkama. aga nad peaksid põhjalikumalt järele mõtlema, paljud neist on saanud kasu ja mõned rohkem kui teised liikmesriigid äh, meie ühtsest tiru, turust, vabast liikumisest ning äh, meie maksueeskirjadest, mis on olnud liigagi paindlikud. Euroopal on vaja julget sammu edasi, nii nagu seda tegi Schumann seitsekümmend aastat tagasi ning Euroopa Parlament on näidanud, et Euroopa Parlament on valmis oma töö ära tegema, loodetavasti liikmesriigid järgivad, käivad meie sammude järgi. suur tänu, esimene Keller. ja järgmisena Johan von Overfeld, et selle nimel. kolleegas Ik ben zeer onder de indruk van de manier waarop. Eh, suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad mul on väga hea meel selle üle, et ähm, kodanikud ja liikmesriigid on selle väga raske olukorraga suhteliselt hästi toime tulnud ja ma arvan, et meiegi peaksime olema sama ambitsioonikad ning tegutsema tõhusalt. kui me tahame pakkuda toetusi, laene, siis peavad olema paigas ka selged tingimused, mille abil me kavatseme tagada, et vahendid jõuavad sinna, kus neid on kõige rohkem vaja. lisaks sellele pidage meeles, et on palju meetmeid, mida saab teha ilma raha kulutamata, ühtse turu tugevdamine on möödapääsmatu sellises kriisiolukorras ning kandkem hoolt selle eest, et meie ettevõtete hmm, ettevõtted jääksid jalule hargmaised ettevõtted äh, koondavad suuri summasid, äh, mis äh, alati ei aita kaasa meie ettevõtlusmaastiku säilitamisele. nii et mõelgem selle peale, mõtleme, kust me raha saame, kuidas me seda investeerime. oluline on see, et inimesed, kes töötavad, kes hoiavad raha kokku, hoiustavad, ei, ei jää nüüd hätta samuti tuleb vaadata ja mõelda, kuidas rahastamist praktikas ellu viiakse, kuidas Euroopa Keskpanka kaasata, mõned kujutavad ette, et meie käsutuses on piiramatud rahalised vahendid, aga see pole ju tõsi ning kui me jääme seda naiivselt uskuma, tekivad meil uued tõsised probleemid. samuti peame vaatama, mida teha suurettevõtetega suured digitaalettevõtted maksavad liiga vähe makse, nad peaksid maksma rohkem, seda tuleks kuidagi tagada tõhusalt OECD põhimõtetest lahkudes, mul on väga hea meel, et Euroopa Liit on valmis tegutsema selles vallas. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Prii. suur tänu, härra president, proua von der Leyen, juba kuid oleme teid hoiatanud. see kriis ei ole mitte ajutine nähtus ta on tulemuseks pikaajastale ajalisele poliitikale, mis on hävitanud meie tervishoiusüsteemi, tööstuse ning sotsiaalkindlustuse. Te räägite põlev, põlvkonnast ja põlvkonna kokkuleppest ja mina kuulun just sellesse põlvkonda, kes on nende liberaalsete poliit-, poliitikate laastavat mõju tundnud, kus on kasvanud ebavõrdsus ja kus on hävitatud planeeti, nii et teie majanduse taaskäivitamise kava oleks pidanud olema suureks muutuseks võrreldes mineviku dogmadega ja mul on seepärast kahju, et me tegelikult oleme jäänud poolele teele. kõigepealt ähm, kasinus olevat nüüd meil selja taga, eelarve kontroll kaotati ära kriisi alguses, kuid samas kiirustate seda taastama. Euroopa poolaasta sisse tuues, tehtes toetused tingimuslikuks vastavalt sellele, kas täidetakse eelarve tasakaalu, parempoolsed loomulikult on seda tervitanud. ehk siis äh, kaasneb jälle suur, suurem ja suurem kasinus, kõike muidugi osta ei saa, äh, omavahendeid tervitame nagu plastikumaks või süsinikumaks, nad on ühtlasi keskkonnasõbralikud, tahaksin tervita-, kui neid, kuid kuidas äh, siis jäetakse maksustamata ülirikkad ja neid, kes on kriisist kasu saanud, nagu näiteks, äh, nagu näiteks supermarketid, kes on kolmkümmend viis protsenti oma tulusid suurendanud. me räägime Euroopa solidaarsusest, mida üritate kehtestada, nii et kriisis kõige rohkem kannatanud riigid saaksid kõige, saaksid tugevamat toetust, kuid öelgem asjad ausalt välja, see ei muuda eriti midagi üldises pildis, ikka Need riigid, riigid on need, kes kõige rohkem maksavad, ehk siis Euroopa rahvad, kuid äh, seitsesada viiskümmend miljardit eurot, see on väga hea. kuid see on umbes kolmandik sellest, mida Euroopa Parlament äh, vasaktiivast paremtiivani on nõudnud. ja viissada miljardit äh, täiendavalt, millest räägitakse kui otse toetustest, on üsna ebatõenäoline, et omavahendid, äh, mille summat ei maininud, et selles, et nendest piisaks. seega ilmselt jällegi liikmesriigid peavad võtma suuremaid võlgu selleks, et tagasi maksta Euroopa eelarvesse summes ja see on tõesti paradoksaalne, nimetate seda uue põlvkonna fondiks ja samas nõuate just nimelt sellel põlvkonnal selle laenu tagasimaksmist. nii et kokkuvõttes tek-, meil oleks vaja vahendit, mis äh, kasinuse kõikidele ära kaotaks, mis võimaldaks kriisist üle saada ning Euroopa Keskpank peaks otse suutma laenata liikmesriikidele alalise laenu tingimustes. vabastagem riigid laenukoormast sel- ja arutagem demokraatlikult ja rahulikult, millises suunas soovime minna meie ühiskondades, mõeldes kliimale ja ebavõrdsusele. on täiesti absurdne täna siin arutada, kuidas kõige kiiremini taastada lõputu majanduskasv ja majanduse tasakaal. mõelgem ikka, kuhu suundume, meie jaoks on asi selge. me ei taha ühtegi eurot kulutada töökohtade ärakaotamisele nagu Renault-Prantsusmaal ega ka mitte ühtegi eurot sellele, et, et äh, tootlikkusele suunatud süsteemi toetada. mineviku tööstusi ei soovi me toetada, mõeldes minev eelmistele põlvkondadele. meil on vaja ka sotsiaalseid, keskkonnaalaseid meetmeid, peame jagama jõukust, jagama dividende, mõtlema majand-, keskkonna ümberkujundamisele. meie fraktsioon pakub välja selle teistsuguse lahenduse kriisist väljumiseks, meil on vaja radikaalset mudeli ümbervaatamist selleks, et tulla kriisist välja ja selleks, et meie ühiskonnad võiksid vastu seista tulevastele vapustustele suur tänu, proua Adinolfi mitteühinenud liikmete nimel. president, kolleegid, kuuleme nüüd, et meil on lootust, nagu näiteks tagastamatu abi, äh, mis on suurem kui laenud, et antakse, et antakse välja pikaajalisi eurovõlakirju, suurepärane, räägime rohelisest üleminekust, digiüleminekust, oleme seda alati soovinud näha kuid nüüd tulevad keerulisemad väljakutsed. näeme, mis sellest partei, sellest partiist nõukogus saab, äh, seal, kus on kasinuspoliitika tootajaid ja ärgem kutsutagem neid kasinaks nelikuks, öelgem otse, et tegemist on egoistidega. peaminister Conte äh, Itaalias äh, rääkis täna tulevasest strateegilisest kavast investeeringutest. viie tähe liikumine ootab äh, selleks äh, sugevat toetust Euroopalt ja teie kavas, tervitame seda. Euroopa peab muutma oma tegevusmudelit, loodame, et kriis näit-, on näidanud meile, mis on kõige olulisem, solidaarsuse vaim Euroopas. me kirjuta-, kas me kirjutame nüüd uut ajalugu, loodetavasti me loodame, et tõepoolest toimub tõeline muutust selles vanas, kuid vastupidavas Euroopas. suur tänu, proua Adinolfi. mul on väga kahju aga paraku peame kinni pidama sotsiaalse distantseerumise nõudest, see on tõesti kohustuslik kriteerium, nii et mul on väga kahju, kui äh, töötajad tulevad äh, teile tegema märkusi, meil on kaks äh, saali, kus, kuhu mahuvad tõepoolest ära kõik parlamendiliikmed, kes soovivad täiskogul osaleda, kõnelejad, loomulikult on hea, kui nad on siin täiskogu saalis füüsiliselt. nüüd härra Muresan, teil on sõna kaheks minutiks. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud president von der Leyen, tere tulemast Euroopa Parlamenti ning aitäh teile ettepaneku eest. kallid kolleegid, tänane päev on tähtis päev. Euroopa kodanikud ootavad meilt toetust, ootavad Euroopa Liidult toetust ja täna me saame teile tõesti kinnitada, abi tuleb, me loome oma paketi, Euroopa Liit toob need vahendid teieni. tegemist on uue vahendiga ning toetus on selge, konkreetne ning muudab palju meie inimeste, ettevõtete, piirkondade ning riikide jaoks. mida edasi. tänane päev öö, äh, oleme teinud ainult esimesi samme, me peame looma parima taastamispaketi, mis on üldsegi võimalik ning Euroopa Parlamenti tuleb sellesse töösse täiel määral kaasata. Need inimesed, kes on siin saalis, tulevad igalt poolt Euroopast, nad on pidevalt ühenduses Euroopa kodanikega erinevates Euroopa osades, nemad teavad, millised on vajadused koha peal, mida on vaja ettevõtetel, mida on vaja haiglatel, mida on vaja inimestel. ja sellepärast ütleme me et Euroopa Parlamenti tuleb igal moel kaasata sellesse, kuidas taastuspaketi raha kasutatakse ning kuidas neid vahendeid tagasi makstakse. Euroopa Parlamendi kaasamine aitab tagada seda, et taastumispakett muutub parimaks võimalikuks taastumispaketiks üldse. see taastumispakett mõjutab meie kodanike elu ning seetõttu meie koda, mis esindab Euroopa Liidu kodanikke, peab olema kaasatud kõikidesse protsessidesse. kallid kolleegid, vaadakem tervikpilti. president von der Leyen rääkis et äh, tervest eelarvest, me peame looma taastumispaketi, mis aitab inimestel ja ettevõtetel koroonakriisist välja tulla, kuid ärgem samas unustagem oma eelarve varasemaid prioriteeti. põllumehi üliõpilasi, me ei tohiks unustada ka uusi prioriteete, roheline kokkulepe, julgeolek, digitaliseerimine. meil peaks olema piisavalt varusid selleks, et vastata ka võimalikele ettenägematutele kriisidele järgneva seitsme aasta jooksul. Nendest põhimõtetest peame oma tööd tegema ning oleme valmis tegema koostööd Euroopa Komisjoniga ning äh, osalema Euroopa Parlamendi poolt täiel määral, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Benifei, üks minut tänan, president proua von der Leyen. maailm vaatab täna meie poole küsimaks, kas Euroopa Liit, mis tugineb põhiväärtusel, õigusriigil, sotsiaalsel mudelil, mis on unikaalne maailmas, mis on aastakümnete pikkuse sotsiaalse võitluse töö, kas ta suudab ellu jääda tänases kriisis? Teie ettepanek on ambitsioonikas ja tundub olevat vastuseks, adekvaatseks vastuseks, mis on ülesande kõrgusel seitsesada viiskümmend miljardit, millest suur osa läheb tagastamatuks toetuseks, tundub olevat tõepoolest lõpuks vastuseks sellele kriisiolukorrale, kus äh, me, parlament on soovinud näha solidaarsust, mida, millest oleme siin alati rääkinud. tulles tagasi president Sassooli sõnade juurde, toetame, toetame seda jõupingutust hetkel mil on oluline jõupingutusi alal hoida, seepärast ka valitsused peavad äh, vastavalt sellele käituma, toetama Euroopa uut põlvkonda, seda ettepanekut, meil on kiiresti ja lihtsaid vahendeid vaja, sest eurooplased ei saa kauem oodata. ma teen edasi, proua Aie, proua Aie, härra president, kolleegid, tegemist on olulise sammuga edasi, kuid öö, äh, olen otsekohene ikkagi tekib küsimus, kust saadakse see raha. ja me teame, kus see raha on. see on Google'i käes, Amazoni käes, Facebooki käes kõikide nende hargmaisete ettevõtete käes, kes ähm, makse optimeerivad, nemad võiksid kanda seda koormat. Hiina suured äh, töö, tööstused, kes reostavad, kes ei pea kinni meie normidest, olgem julged, kasutagem ka omavahendite relva lõpuks ja mit-, ja praegu, kohe, mitte aastal kaks tuhat kakskümmend neli. siis, kui meil on raha, siis saame anda uue hoo oma projektile. puhtad autod äh,, isoleeritud elamispinnad. president proua von der Leyen, viirus jaga, viirus kannab laiali ka lootusetust andkem Euroopale tagasi suuruse, mida kodanikud ootavad. ma tänan teid ettepaneku eest ja meie soovid täiendavad üksteist. suur tänu, kolleeg Pansa, üks minut. suur tänu, tere päevast, proua von der Leyen. täna tulite siia tutvustamaks äh, seda, millest rääkisid eelmisel nädalal äh, Merkel ja Macron, mis näitab ju taaskord, kuidas äh, komisjon täidab Prantsusmaa-Saksamaa soove nägin ambitsioone teie sõnades, kuid meie Itaalias Conte valitsuse juhtimisel oleme, oleme näinud palju ambitsioone ja väheseid fakte, paljud ootavad endiselt alles töötu abirahasid. aega on vähe, räägiksin seega väheselt. tuuakse ju sisse uued maksud, mis puudutavad kindlasti VKE-sid ja tarbijaid ja muudavad kriisi veel tõsisemaks ei ol-, ei kuulnud teie ettepanekus mitte midagi mittestrateegiliste sektorite kohta, mis on väga olulised, nagu turism näiteks. ja eelkõige aeg tekitab mulle muret. oleks aeg, et kõik lepiksid kokku, e-, eelkõige hollandlased, et äh, mõju on näha alles järgmisel aastal, kuid samal ajal valitsus sureb kas koriina, koroonaviiruse või bürokraatia tulemusena. ärge süüdistage meid, populiste. meie ainult äh, lõikame selle vilju, mida teie külvate suur tänu ja nüüd härra Eichhout, üks minut. Would... suur tänu, lugupeetud president, kõigepealt tahaksin ma tänada Euroopa Komisjoni selle ettepaneku eest, sellega loome me oma võimalused investeerimisplaani äh, elluviimiseks, investeerimisplaani on meil väga vaja ja investeerimisplaani Euroopa tasandil, mitte ainult liikmesriikide tasandil. me teame, et kui me jätame asjad liikmesriikide hooleks, siis tasakaal ühtsel turul satub veel rohkem ohtu kui praegu pool äh, abist tuleb Saksamaalt, see on üks suurepärane näide praegusest ebatasakaalu puudumisest ja selleks ongi meil vaja Euroopa äh, investeerimisprogrammi ja suur aitäh teile selle eest! tõesti, me loodame, äh, et ka teised poliitilised äh, pered äh, lisaks rohelistele ka minu enda koduriigis Saksamaal saavad aru, kui väga on vaja uut investeerimisprogrammi aga me peame kandma hoolt selle eest, et investeeringud lähevad rohelise kokkuleppe ning digitaliseerimise peale ja mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. me peame mõtlema, kuidas sõnadest teod saavad ja mul oleks sellega seoses üks küsimus komisjonile. siin me räägime seitsmesaja viiekümnest miljardist, aga riigiabiga seoses räägime üle kahe tuhandest miljardist ja seal endiselt oh, ei ole mingisuguseid tingimusi selle toetusega seoses. Euroopa Komisjon ning proua Vestager, palun ähm, kehtestage tingimused ka äh, selles valdkonnas, ka riiklikele investeeringutele on vaja tingimuslikkust, muidu me ei saa investeerida õigetesse asjadesse. minuto. kaks minutiks, proua Šidlo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Euroopa potrzebuje dzisiaj. suur tänu tänasel Euroopal on vaja solidaarsust ja eurooplastel on vaja lootust. mul on väga hea meel selle üle, et proua von der Leyen äh, ütles, et äh, uued, äh, et antakse juurde rohkem vahendeid, uusi vahendeid investeeringuteks, me tahame kuulda aga täpsemaid üksikasju ka omavahendite kohta. ma arvan, et nüüd on õige aeg asuda võitlema maksu pettuste vastu ja maksudest kõrvalehiilimise vastu. me peame stereotüüpidest kaugenema ning äh, selle kallal tööd tegema ning loodetavasti Euroopa lahtu, lähtub äh, aluslepingu äh, sätetest ning näitab üles solidaarsust ning koheldakse, koheldakse kõiki liikmesriike ja kõiki eurooplasi vastavalt vajadusele põhimõttest. me peame eurooplastele pakkuma tööd ning toetust. järgmisena saab sõna härra Jõngüsi, üks minut suur aitäh, härra president. sõltumata sisust on põlastusväärne, et Euroopa Liit tahab tõepoolest taaskord sellisel kriitilisel hetkel luua lepingu suletud uste taga. kõik, kes kritiseerivad Euroopa Liitu läbipaistvuse puudumise tõttu, äh, on äh, õigustatud. kui Euroopa Liit tahab näida demokraatlikult, siis peab ta ka demokraatlikult käituma hakkama. mul jääb üle vaid loota, et see viimatine Merkeli-Macroni kokkulepe kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juunis ähm, fiskaalliidu kohta, äh, et praegune leping läheb paremini, sest see leping, kokkulepe haihtus lihtsalt. mul jääb üle vaid loota, et praegune pakett saab teoks. mul on küll aga ka mõned murekohad. mulle valmistab muret, et see viiesaja miljardiline fond ei äh, ole euro võlakiri, et see ei vii võlgu lihtsalt liikmesriikide tasandilt äh, Euroopa Liidu tasandilt ning ma kardan, et see lihtsalt suurendab teatud liikmesriikide võlakoormust, mis toob kaasa kasinuspoliitika järgmistel aastatel ning see on äh, laastav nendele majandustele. mul jääb üle vaid loota, et ma näen tagatisi selles taastumispaketis selle kohta, et see rahastus ei lähe suurtele hargmaistele ettevõtetele, vaid et see suunatakse VKE-dele, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis on Euroopa majanduse alussammas. suur tänu, Ester, teil ongi kaks minutit. Eh, eh, suur aitäh, härra president, volinikud. alustan oma eh, sõnavõttu hollandi keeles, kuna see on väga oluline ma tervitaksin komisjoni ettepanekut, eelmiste kriiside ajal on oodatud liiga kaua reaktsiooniga ning mul on väga hea meel, et see ettepanek on nüüd esitatud. on räägitud laenude ja toetuste vahekorrast ning äh, selle ettepaneku mahust, aga asjaolu, et see ettepanek on nüüd esitatud, see on väga tervitatav. me oleme kõik selles üheskoos, seega ühendame oma jõud selleks, et saavutada tulemus paljud on maininud digitaalmaksu selleks, et saavutada oma vahendeid. kuid põhiolemus on minu meelest see, et raha kulutatakse hästi. mulle valmistab muret see, et me liigume võla suunas, mis on vältimatu, aga ei ole selge, kuidas see tagasi makstakse. mulle valmistab muret see, et kui me ei saa oma vahendeid lihtsalt sellepärast, et üks liikmesriik on sellele vastu ning sellisel juhul me neid oma vahendeid ei saa, siis peame jälle kasutama Euroopa Liidu eelarvet selleks, et see võlg tagasi maksta. meil on kasutada vähem raha selleks, et tõepoolest teha poliitikat seega ma tahaksin näha nõukogu poolt tõelist pühendumust, et me saame õigel ajal need omad vahendid või siis me alustame tagasimakseplaani juba käimasoleva mitmeaastase finantsraamistiku jooksul. meil on vaja selle programmi toimimiseks selgust ja läbipaistvust. ning ütleksin midagi proua Garcia Perezile ütlesin hollandi keeles emakeeles, sest minu meelest on oluline, et me peame kõik üheskoos seda ettepanekut toetama, me kõik oleme ühes paadis ja peame koos töötama. aga kui teie tahate selle teha kahekümne kolme liikmesriigi ja ülejäänud nelja liikmesriigi vastasseisuks, siis meil ei õnnestu seda saavutada. ning siis lihtsalt äh, saab võimu parem äärmuslus me peame lootma Euroopa-meelsetele eh, jõududele nendes vastuseisu avaldavates riikides, et seda, eh, et seda saavutada. suur tänu, järgmisena üheks minutiks härra Jens Kaier. aitäh, president, kolleegid ja komisjoni president von der Leyen lubage mul tänada teid et olete siia tulnud ning tutvustanud Euroopa Komisjoni plaani. see on demokraatia seisukohast väga oluline ning me hindame seda žesti, et olete tulnud parlamenti. tahaksin tänada ka komisjoni selle ettepaneku enda eest, mis on tehtud. ma arvan, et see on asjakohane selles osas, mis puudutab ambitsioonikust ning ulatust, küll aga valmistab mulle pettumust ambitsiooni puudujäämine ressursside osas. meil on hulk häid ettepanekuid, nagu me teame Äh, mille üle on juba varasemalt ka arutletud. kui me aga vaatame neid varasemaid arutelusid, siis meil oleks vaja veidi rohkem kindlustunnet nõukogu poolt, võib-olla on teil võimalik selgitada, milliseid vahendeid te eelistate, mis teie meelest on parimad ning mis, mille te kindlasti välja pakute? Teil on väga palju toetust parlamendis omavahendite osas oleks huvitav näha, millised on need alustalad. huvitav oleks ka teada, kuhu see raha läheb, poliitika peab siin olema selge, me räägime innovatsioonist, digitiseerimisest, sotsiaaljulgeolekust, aga meil ei ole liiga piisavalt palju üksikasju. suur tänu, järg, järgnevalt härra Karikano. Estos días los europeos salimos por fin con cautela de... aitäh, härra president lõpuks ometi saavad eurooplased võimaluse lahkuda äh, ettevaatlikult oma kodudest. me oleme olnud vastutustundlikud ning ka tervise olukord on muutumas paremaks. aga üldine väljavaade on kehv, inimesed ei tea, kas nad tulevad äh, rahadega toime, miljonid eurooplased kardavad oma tuleviku pärast volinikud, meil on väga hea meel, et Euroopa Komisjon on arvesse võtnud seda, mida Euroopa Parlament paar nädalat tagasi ütles. komisjoni ülesanne on aidata meil kriisist väljuda, aga ma tahaksin äh, tungivalt soovitada kõigil võtta kanda oma vastutus enam kui kaks tuhat ettevõtet äh, on oma uksed sulgemas igavesti minu kodumaal iga päev, mil me liigu-, mil me endiselt arutelusid peame, äh, hävib üha enam elusid ning kaob töökohti. tegutseme nüüd ning tagame, et sellest plaanist saab reaalsus. eurooplased vaatavad meie poole ning me ei tohi neile valmistada pettumust. Euroopa Liidu tulevik on kaalul. suur tänu, üheks minutiks härra Juvin. härra president, tänan, viissada nelikümmend, äh, kõik need summad, see on tulevastele põlvkondadele suureks koormaks, aga küsimus on ju hoopis võimus, mitte majanduses. me kardame, et tervishoiukriisu kasutatakse lihtsalt ära selleks, et föderalistlikku agendat edasi viia. tahetakse üle-euroopalist majanduse juhtimist, kui me ühehäälsusest ja et sunnitakse meid ühehäälsusest loobuma. me kardame, et tahetakse tagasi pöörduda eelmise maailma juurde, ei, seda ei tule, peame valmistuma maailmaks, kus elavad tulevased põlvkonnad, kus nad elavadki selle perspektiiviga, et ähm, keskkond variseb kokku, tervishoiusüsteem variseb kokku. meie sooviksime näha, et äh, kõikidel oleks võrdsed tingimused maksude olukorras. maailm, mida soovime meie näha, peab tegema lõpu lõputule majanduskasvule. see tõi kaasa kriisi, milles oleme täna. poliitiline, tekivad, me võime lähikuudel näha suuri sotsiaalseid ja ühiskondlikke probleeme. nüüd härra Karem üheks minutiks, proua president. Euroopa solidaarsus on hädavajalik selles enneolematus kriisis, abi ja parlamendi, ühiseks muutmine parlamendi toetus on väga oluline ma räägiksin ajaloolisest otsusest, kui see oleks olnud ambitsioonikam, kui meil oleks konkreetsed garantiid ka selleks, et meie majandused tõesti ümber kujundada, et me ei pöörduks tagasi endisele teele, milleks on edasi tormamine Teie kaval ei ole piisavalt tingimusi, proua von der Leyen, te ei mõtle sotsiaalsetest raskustest, mida, mis on tabanud meie kodanikke, te ei räägi Pariisi kokkuleppest, ei räägi kuuendast liikide väljasuremisest, räägite paljurohelisest leppest, kuid andke andeks, äh, olen prantslane, umbusaldan ilusaid kõnesid, eeldan fakte. Te ütlesite, kui me ei tegutse, läheb see, see meile palju kallimaks maksma, miks me siis ei tegutse kohe ja praegu Äh, õhk, mida me hingame, on ohtlik, vesi on ohtlik. ma, täna kanname maske, aga mi-, millise homse päeva valime? mis on äh, elava looduse koht, kuulame kliimateadlasi, epidemiolooge, arste, noori ja mitte neid, kes räägivad kasinusest, defitsiidist, aitab juba sellest, meie vastus peab olema teistsugune. suur tänu, härra Van Epping suur tänu, Euroopa Komisjoni äh, ettepanek ei äh, puuduta koroonat, vaid tegemist on riigipöörde katsega, äh, püütakse euroalal ning Brüsselis võimu enda kätte saada. ja meie paistab, et üks osa Euroopas soovib haarata teiste riikide raha enda kätte mm, lihtsalt. Teil ei ole see veel korda läinud. kui me vaatame mitmeaastast finantsraamistikku ja uusi Euroopa makse, siis äh, paistab, et äh, CDA Euroopa Parlamendis toetab seda ning äh, üüratuid valg, võlgasid, mis ei lähe tegelikult üldsegi kokku äh, aluslepingu artikli kolm punktiga üksteist. me peatame selle. meil on vaja ratifitseerimisprotsessi, äh, kakskümmend seitse liikmesriiki ja viiskümmend parlamenti peavad sellele jah-sõna ütlema. Need inimesed, kes selle eest peavad pärast oma taskust raha välja käima meie viime selle arutelu rahva kätte, meil on kas või vaja põhja, põhiseaduskohtu otsust. Euroopa on defineeritud kui äh, poliitiline projekt ja seda määrab see, äh, milli-, kuidas me kriisidele reageerime. paljud kodanikud mäletavad, kuidas äh, tuldi toime eelmise finantskriisina, kriisiga. kodanikke süüdistati selles, et nende valitsused olid üle piiri läinud ega olnud suutnud majanduse ning tööstuse muutusi planeerida. me ei tohi seda lasta korduda, me peame härjal sarvist haarama, võimalusest kinni haarama. Euroopa ja järgmiste põlvkondade Euroopa peab tegema koostööd, otsesemat koostööd kodanikega ning ettevõtetega. me peame looma piirkondade ning äh, metropoliide piirkondade võrgustiku, mis suudab kiiremini kodanikulähedaselt reageerida me peame langetama oma valikud. Euroopa Liidus on väga palju äh, aegunud riike, kes ei suuda tulevikule silma vaadata. Euroopa peab olema äh, võrdsete õiguste kodanike ühendus, mis äh, Euroopa tagab Euroopale ühiskondliku, demokraatliku, kultuurilise arengu ning seda teed me peame käima kõhklematult järgmisena härra Gonzales Pons, kaks minutit. no tänu, meie äh, peame langetama tähtsaid otsuseid ning äh, tegutsema ambitsioonikalt, vastasel korral me lihtsalt ei jää ellu. seitsesada viiskümmend miljardit eurot on tõesti ambitsioonikas plaan ning äh, annab põhjust loota, et asjad lähevad paremaks. aga palju on jäänud veel ära teha, Euroopa Parlamenti tuleb taastumiskava kujundamisse kaasata, meil on majanduslik Marshalli plaan, aga nüüd meil on vaja ka demokraatia Marshalli plaani. õigusriigi põhimõte ning meie väärtused vajavad kaitsmist ja neid tuleb kaitsta sama innukalt, nagu kaitseme oma valuutat ja oma ühisraha. Äh, need vahendid, millest me siin räägime, need miljonid, millest äh, siin räägitakse, peavad tõesti jõudma kodanikeni ning kodanikud peavad uskuma, äh, et miljardid tähendavad tõesti miljardeid. sellepärast, et varem on olnud pahatihti nii, et miljardid ei ole nende jaoks tähendanud midagi ja kiiresti tuleb need vahendid kättesaadavaks muuta, nii kiiresti kui vähegi võimalik. miljonid inimesed Euroopas lihtsalt ei saa rohkem oodata, pankrotid tapavad rohkem inimesi kui viirus. ja me ei saa Euroopa eelarvet vähendades oma ülesannetega toime tulla meie vajadused, Euroopa vajadused on kasvanud, me ei saa samas kasutada neid vahendeid ära selleks, et halbade valitsustavade tulemusena tekitatud auke täita, populismi auke täita. olgem õiglased, me räägime siin kahekümne seitsmest liikmesriigist ja raha ei tule mingisugusest võlupuu otsast, mis mis pangatähti toodaks, vaid ikkagi meie kodanikelt. ja meil on vaja, et meil oleks tugev sotsiaalne süsteem ja ei tohiks ohtu sattuda meie järgmine mitmeaastane finantsraamistik, pikk eelarvekava, liikmesriigid peavad sellest, seda arvesse võtma ning kokkuleppele jõudma majandus ei, ei tähenda ainult numbreid, me räägime ikkagi inimestest ja meie kodanikest. Äh, järgmisena Jonas Fernandes, üks minut. Esta... suur tänu, lugupeetud president tegemist on ajaloolise ajahetkega. tänane päev võib olla tagasipöördumatute, suuri muutusi toovate muutuste alguseks. tänasest päevast võivad alguse saada samasugused muutused nagu pärast euro kasutusele võtta võlgade võimaldamine võib muuta meie ühiskondlikku ja majanduslikku maastikku. oleme nende algatuste kallal töötanud aastakümneid ja nüüd on Euroopa Komisjon tulnud lagedale oma uue ettepanekuga. mina arvan, et see nõndanimetatud taastumisfondi plaan on põhjendatud on vastupidav, loomulikult selle üksikasjade kallal tuleb veel töötada ja me peame ise nende üksikasjadega põhjalikumalt tutvuma, praegu on meil ainult pealiskaudne ülevaade sellest, aga ma paluksin, et nõukogu ning Euroopa Parlamendi liikmed äh, siiski annaksid endast kõik, et selle ajaloolist sammu astuda. ja järgmisena saab sõna kolleeg Asmani üheks minutiks. suur tänu, äh, lugupeetud president, selle enneolematu tervisekriisi tingimustes ei, ei saa öelda, et keegi, kedagi oleks kõrvale jäetud, keegi oleks jäänud sellest puutumata. inimesed kannatavad, kaotavad oma lähedasi ja kaotavad oma töökohti. on õige hetk mõelda selle üle, mis on tõesti tähtis ning millised peaksid olema meie prioriteedid samamoodi peaksime me uuesti, uue pilguga vaatama Euroopa eelarvet, seistes silmitsi kriisiga äh, ning teades, et meil on mitmeid väljakutseid, mitmeid ülesandeid. inimesed soovivad, et meie pakuksime välja ettepaneku ühise lahenduse kohta, kasutaksime rahasid arukalt, vastutustundlikult ning ei äh, jätaks koormat hiljem tulevaste põlvkondade õlgadele. selleks, et kõike seda teha, peame oma prioriteedid paika panema, me kõik peaksime küsima, kuidas äh, suunata oma vahendid nii, et meie majandus äh, tuleks kriisist välja tugevamana ning ühiselt. me peame kohanema selleks, et majandus taastuks, et me saaksime üles ehitada uue vastu, vastupidavama süsteemi. järgmisena saab sõna kolleeg Haider üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud president, me siin äh, oleme me kasutame Euroopas rahasid äh, ja inimesed mõtlevad, äh, mis praegu juhtub, nad tunnevad oma elatise pärast muret, oma ellujäämise pärast muret. me kostame, kohtume siin Euroopa Liidus, aga me ei, aga millest me räägime, me ei räägi üldse eelarvest, räägime äh, nii-öelda varieelarvest, räägime mitte millestki. täiesti äh, elukaugel Euroopa Komisjoni president on siia kohale tulnud, talle lihtsalt pakutakse võimalus suuri tänu teha selles olukorras, kus Euroopa seisab silmitsi kõige tõsisema kriisiga, mida on kunagi Euroopas äh, nähtud on. ja äh, nii põhjas kui lõunas on Euroopa, tahetakse Euroopale äh, võlad peale suruda, tahetakse Euroopa makse peale suruda ja parlamentidelt suveräänsed õigused ära võtta. ei taheta kriisi vastu võidelda, vaid kriisi ära kasutada selleks, et Brüsseli äh, superriigi uni, unelmat teostada. suur aitäh ja järgmine kõneleja on härra Urtasun üheks minutiks. ja suur aitäh meil on tegu äh, millegi väga olulisega, mis puudutab äh, euroala ning see saadab sõnumi kodanikele, et me tegutseme koos selleks, et kriisiga koos silmitsi seista. ilmselgelt oleksime me tahtnud veelgi suuremat paketti, veelgi suurema majandusliku mõjuga. meie meelest on see täiesti minimaalne panus, millega päästa ühisturg ning euroala. mul on väga selge sõnum komisjonile ja nõukogule me ei tohi vangis hoida meie miljoneid kodanikke lihtsalt nelja valitsuse tõttu, kes ei suuda täita selle käima, praegusele, praeguse hetke ambitsioone. alustuseks digitaalne üleminek ning keskkonna üleminek. Need on valdkonnad, mida mõjutab endiselt eelmine kriis, meil on vaja demokraatlikku reformimissüsteemi, me ei saa edasi minna nende tehnokraatlike ettepanekutega ning meil ei ole vaja so antisotsiaalseid ettepanekuid, mis on minevikus nii palju kahju teinud, meil on vaja kasulikku vahendeid, mis meie tulevikule kasu toob. tänan, president, nädalaid ja kuid oleme oodanud, nüüd meil on mustvalgel ettepanekuid, kõik, mis hiilgab, ei ole veel kuld, siin on mitu problemaatilist probleemi, kõigepealt äh, Äh, jah, viissada miljardit äh, toetusi, see on hea, kuid sellest ei piisa. ja teiseks, millal? meil on raha vaja kohe. kui meil on seitsmeaastane instrument, see ei ole piisav kriisile reageerimiseks. nüüd kellele? Te olete Te räägite neljandaks tingimused nõutakse nüüd reforme meie käest, meie enda kodus ja nüüd omavahendid, uued Euroopa maksud. me võt-, tahame maksustada üksusi väljaspool Euroopa Liitu, kuid see võib mõjutada meie endi VKE-sid. see lihtsalt on meile endale ohuks. suur tänu, järgmisena kolleeg Regner üheks minutiks. suur aitäh suur aitäh, proua president. meie ees on komisjoni ettepanek ning on selge, et selle uue ettepaneku aluseks on rohkem solidaarsust, rohkem Euroopat, mitte ükski riik ei saa siin olla üksik saar ma arvan, et me peame kindlaks tegema selleks, et need isekamad riigid ei jää meie teele ette ning Austria on üks nendest neljast riigist. meil ei saa olla lühinägelikkust. Euroopa kas on ühiselt edukas või kukub ühiselt läbi me peame meeles pidama Austria eesistumise motot Euroopa, mis kaitseb ning see Euroopa peaks kaitsma noori inimesi, kaitsma naisi, keda mõjutab see kriis eriti rängalt me peaksime meeles pidama seda lubadust, mille me andsime eelmisel aastal. me peame kaitsma kõiki neid inimesi. ning pool nendest vahenditest peaks minema naistele, sest nad on pool meie rahvastikust ning neid mõjutab see kriis eriti rängalt. suur aitäh ning viimaseks saab sõna kolleeg Annemans suur aitäh, proua president. kui te vaatate ringi täiskogu saalis ning äh, te nägite, et äh, Brüsseli minister äh, sõitis Rue de la Loal ka siis, kui oli kehtestatud juba isolatsioonimeetmed. kuid kõik see toimub piiriüleselt, kõik need tsentristlikud unelmad on taas kord välja toodud, ühtne võlavõtmine, Euroopa Liidu kehtestatud maksud, põhiliselt üleöö tänu viirusele on see lihtsalt tagaukse kaudu sisse toodud. võib-olla see sobib proua von der Leyenile ning Euroopa Liidu eliidile, aga Euroopa Liidu inimeste jaoks on praegu tegemist pimeduse saabumisega ning see on jõhker rünnak meie rahvastiku vastu ning seetõttu on mul ka väga suur kahjutunne. aitäh ja nüüd komisjoni nimel saab sõna asepresident Šefkovitš. Uh, suur tänu, proua president. lugupeetud parlamendiliikmed, kolleegid. Euroopa Komisjoni poolelt kõigepealt tahaksin teid kõiki tänada selle eest, mis oli tugev toetus üldiselt komisjoni tänastele ettepanekutele ja tahaksin ka inspiratsiooni eest teid tänada, mida oleme korduvalt parlamendist saanud resolutsioonidest, aruteludest teiega. siis, kui meie oleme otsinud viise kuidas äh, teie üleskutsetele vastata, üles näidata solidaarsust, kasutada kriisi võimalusena selleks, et kaasajastada Euroopa majandust ja selleks, et äh, tugevdada Euroopat äh, maailma areenil. meie tegime sellise ettepaneku, mille taolist varem tehtud ei ole, see on enneolematu, sest me tahtsime kohandada MFF-i tänastele vajadustele ja me oleme täielikult teadlikud, et majanduslik kriis on niivõrd tõsine ja sügav, et me peame välja tulema uue instrumendiga, mida me siis nimetamegi järgmise põlvkonna Euroopa Liidu vahendiks. räägime ühest koma kolmest triljonist MFF-i osast pluss seitsesada viiskümmend miljardit järgmise põlvkonna vahendile mis jagatakse toetusteks ja laenudeks, mida soovisite ka oma resolutsioonides. hindan kõrgelt, et härra Weber, Pragas ja Perez härra Šolos toetasid seda lähenemist ja võin teile kinnitada, et me teame, et meie ettepanekute edu hinnanguks on vaja näha tulemusi. kui me investeerime raha õigetesse valdkondadesse ja seda kindlasti soovime ka teha kui me tahame Euroopa majandust kaasajastada, mõistame, et peame rohelistesse jätkusuutlikutesse tehnoloogiatesse investeerima, olema palju digitaalsemad kui seni ja peame õppima seda, kuidas parandada Euroopa majanduse vastupanuvõimet, sest oleme nüüd näinud, kui raske on see, kui me sõltume globaalsetest väärtusahelatest või tundliku mater-, tundlike vahendite osas, näiteks nagu tervishoiu vallas nagu nägime viimastel kuudel. oleme pannud lauale niisiis ettepaneku selleks, et üle saada kriisist kõigepealt, aga ka selleks, et seda kaasajastada, tegeleda sotsiaalsete aspektidega ja selleks, et Euroopa võiks olla valmis Covidi järgseks kahekümne esimeseks sajandiks. palju küsimusi esitati ja mõned väga jõuliselt seoses võlaga ja omavahenditega. härra Moiten, proua Aubry, härra von Overveld, taaskord ütlen, et me tegime ära oma kodutöö, me uurisime seda põhjalikult ja pakkusime erinevaid variante omavahendite osas, mida me tahame arutada muidugi koos teiega ja koos liikmesriikidega. me tahame uut äh, heitkoguste süsteemi tulude põhimõtet kasutada lennundus, laevandus kaasata, selleks et äh, rahastada MFF-i tulevikus. mõtleme ühtse turumaksule nende ettevõtete puhul, kes saavad kasu suurest ühtsest turust, mis hästi toimib. jälgime tähelepanelikult, kuidas teised riigid suured äh, ja suurjõud meie äh, planeedil peavad kinni Pariisi eesmärkidest, kas süsiniku jalajälg väheneb, kas nad peavad sellest kinni oma toodete valmistamisel ja vajadusel rakendame piiri süsinikumaksu, mis võiks olla uueks tuluallikaks Euroopa Liidu eelarves. ja ei unustame ka digimaksu võimalust siin kindlasti tahame ülemaailmset kokkulepet äh, OECD või G kahekümne kontekstis eelistatavalt, kui see aga ei õnnestu, siis oleme ka valmis üksinda edasi minema. proua Šidlo, härra Osmani rääkisid maksudest kõrvalehoidmise täh-, vastu võitlemise tähtsusest, kindlasti on see üks meie prioriteetidest, kindlasti Euroopa eelarve korrektne täitmine ja maksude kogumine on kindlasti prioriteetide seas. Äh, päris ausalt öeldes ma ei mõistnud päris hästi äh, härra Jüngesi märkust, mis puudutas läbipaistvuse puudust kell kaksteist komisjoni kolleegium võttis vastu need ettepanekud ja kell üks oli kogu kolleegium juba siin parlamendis Euroopa Parlament oli esimene publik, kelle ees me seda ettepanekut üldse tutvustasime. president väga põhjalikult selgitas, mida me soovime teha, kuidas me soovime seda saavutada ja seepärast äh, ma arvan, et see traditsioon, kus me tõesti austame demokraatlikku järelevalvet, mida teostab Euroopa Parlament, äh, see kindlasti jätkub ka tulevikus ja arutame teiega kõiki õigusloomelisi ettepanekuid, mis on väga keerukad ja kus meil on vaja teiega tihedat koostööd teha ja nõu pidada e-, riigiabi kohta mitmeid küsimusi. proua Vestager vaatab läbi kõik riigiabi taotlused ükshaaval. peame olema, peame mõistma, et viimased kolm kuud on olnud väga erandlikud, kõigepealt oleme pidanud võitlema inimeste elu eest, siis nende töökohtade eest ja seda koos teie abiga olemegi teinud aasta algusest alates. kui lubate, proua president, lõpetuseks üleskutse, taotlus. tegemist on meil ajaloolise hetkega Euroopa ajaloos, kus me kõik peame poliitilist liidri rolli täitma. me hindame kõrgelt Euroopa Parlamendi toetust nagu rääkis sellest ka härra Gonzales Pons, aga me vajame ka teie abi selleks, et veenda teie kaasmaalasi koduriikides. seepärast pöördun selle palvega ka nõukogu poole, liikmesriikide poole, sest meil on vaja õigeid otsuseid, kiireid otsuseid ja kindlasti peame tihedalt tegema koostööd kõikide rahvusparlamentidega, sest äh, kokkuvõttes kui me räägime ülemmäärade tõstmisest, omavahenditest, siis on meil vaja ka ratifitseerimist, äh, toetust äh, liikmesriikide parlamentide poolt, seega on meil vaja poliitilist äh, liidri rolli, tänu millele Euroopa saab kriisid ületada ja valmistuda järgmiseks etapiks. viimase lausena ütleksin tehkem need jõupingutused koos Euroopa Liidu nimel, tehkem seda järgmise põlvkonna nimel ja tehkem näitamaks meie kodanikele, et me teame, kuidas kriisist välja tulla, kuidas Euroopat ette valmistada kahekümne esimeseks sajandiks. suur tänu, proua president! suur tänu, härra asepresident ja lõpetuseks saab sõna nõukogu nimel minister Gnjatš suur tänu, proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt sooviksin teid tänada selle arutelu eest. edastan teie nägemused kolleegidele ning ülemkogu eesistujale, tema meeskonnale, nagu ütlesin sissejuhatuses, nõukogu on alustanud ettevalmistavat tööd komisjoni ettepaneku kallal, selleks et luua tingimused kokkuleppe saavutamiseks võimalikult pea. nagu ütlesin ka juba eile videokonverentsil Euroopa asjade ministrite kohtumisel seal arutati neid põhimõtteid äh, ja seda, mida on vaja instrumentide kujundamiseks, mis äh, võimaldavad Euroopa majandus edasi elule tõsta ja kuidas saavutada kesk- ja pikaajalisi prioriteete, ühtekuuluvus, lähenemine, solidaarsus, paindlikkus ja kaasavus ning toimiva siseturu taastamine, vastupanuvõime tugevdamine, strateegiline autonoomia tulevastele väljakutsetele mõeldes rõhutasid vajadust, et vahendid oleks koheselt kättesaadavad ning piisavad. see täht-, Euroopa Liidu usaldusväärsusele mõeldes on vaja kriisist kiiresti üle saada, kõike seda arutatakse lähinädalatel ja päevadel nõukogu kõikidel tasanditel ja me loodame, et lähenemised lähenevad üksteisele selleks, et me õigeaegselt suudame saavutada kokkuleppe Euroopa Liidu eelarve osas, mida hakkab arutama ka nõukogu. nõukogu vajab suuniseid ülemkogult, enne kui ta oma seisukoha saab võtta. Euroopa Parlament jagab äh, MFF-i osas äh, meie lähenemist, mille kohaselt peame pakiliselt lahendused leidma, see on tähtis meie kodanike, regioonidele, kodanikele, eesistujamaa kuulab tähelepanelikult ka edaspidi parlament tema seisukohti, loodame tihedale koostööle ka edaspidi kahe institutsiooni vahel selleks, et valmistada ette ambitsioonikas tulevikku vaatav MFF ja selleks, et leida vahendus praegustele ja tulevastele väljakutsetele. suur tänu, proua minister, sellega on tänane arutelu lõppenud, istungi protokoll edastatakse järgmise istungi algusel kinnitamiseks. istungjärk on peatatud ja istung on lõppenud täna.